suur tänu, härra president, volinik, head kolleegid, tuleb välja, volinik on lahkunud, ütleb kõneleja. aga igal juhul äh, loen ette kõigepealt äh, värskema rahvusvahelise mereuurimise nõukogu teaduslikku nõuannet Euroopa angere kohta ja kõneleja loeb et äh, angerja varude seisund on kriitiline kaks tuhat kaksteist seisuga ning täiendindeks on praegu ajalooliselt madalamal tasemel, vähem kui üks protsenti Põhjamerel ja viis protsenti mujal leviku alal võrreldes aastatega tuhat üheksasada kuuskümmend kuni tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa. teadlased äh, rõhutavad ka seda, et äh, väga äh, akuutselt on vaja äh, tegeleda selle probleemiga, sellepärast et äh, kõik inimtekkelised põhjused, mikspärast äh, angerjad hävivad, tuleb viia nullini. kui me räägime siin mingisugusest äh, rohkem karismaatilisest liigist kui angerjas, näiteks äh, tuunikala või mõõkala, siis oleks kindlasti olnud volinik ka kohal ja meil oleks väga laiakajaline mm, avalik debatt aga kahjuks Euroopa angerjas oma põneva elutsükliga ei pälvi nii palju tähelepanu äh,, äh tähelepanu äh,, no. nagu te teate, siis äh, angerjas areneb äh, klaasangerjast kollaseks angerjaks äh, ja see meil elutsükkel erinevates äh, veekogudes on väga põnev, aga kahjuks ei saavuta see liik väga palju tähelepanu. kahe tuhande seitsmendast aastast on viimane nõukogu määrus pärit, siis kui liikmesriigid otsustasid pärast aastate pikkust debatti midagi ette võtta selle liigi kaitseks nõukogu määrus on olnud ellu kutsutud rohkem kui viis aastat tagasi aga selle aja jooksul on angerjavarud aina vähenenud. kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast äh, tegi Rahvusvahelise Mereuurimiste Nõukogu uue soovituse, mis pani häirekellad helisema. Äh, selle liigi säilitusmehhanismiks äh, on vaja teha rohkem, sellepärast et praegu varude seisund ei taastu oluliselt. ja see tõepoolest on suur probleem. mitmed liikmesriigid on panustanud äh, sellele, et angerivarusid äh, äh, suurendada, aga praegu ei ole samas väga häid arvandmeid selle kohta, millistes veekogudes angerivarud paiknevad ja millises arenguetapis nad on Äh, mida siis teha? esiteks, komisjon peaks kindlasti äh, angerjate säilitamise meetmete kohta ülevaate andma. teiseks palume me, et äh, komisjon tuleks välja uue seadusliku ettepanekuga enne märtsi kaks tuhat neliteist, mis aitaks suure tõenäosusega Euroopa angerjaväärud päästa nõukogu peaks samamoodi siin sekkuma, sellepärast et oluline on see, et kõikide jätkusuutlikkuse pikaajaliste äh, Äh, kavadega ei lükataks seda mitte kalevi alla, nii nagu teised äh, plaanid. me ei räägi siin mitte kalapüügikvootide jagamisest, vaid äh, oluline on see, et kaitsemeetmed oleksid ette võetud kiiresti. palju on siin kaalul mitte ainult Euroopa angerjavarud, vaid ka Euroopa Liidu roll tõsise tegijana Euroop-, rahvusvahelisel tasandil. Euroopa Liit kui kalavarude kaitsja ning kolmandate riikide takistamine, kes äh, mitte jätkusuutlikku kalastamist lubavad. Euroopa angerja varud on akuutselt ohustatud liik, mis ka ohustatud liikide konventsiooni alla kuulub. ma tahaksin tänada kõiki kolleege ning variraportööre, kes on selle raporti koostamisele õla alla pannud ning ma arvan, et selle protsessi lisaboniseerimisega seoses peab ütlema, et tulevased põlvkonnad ei arva kindlasti, et lihtne seaduslik äh, muutuste nõks äh, aitab teha siin midagi, et äh, kogu Euroopa angerjavarusid kaitsta. aitäh. suur tänu. ja edasi ma annaksin sõna volinik Damanakile, palun. president. Dear members suur tänu, äh, president, äh, tahaksin äh, kõigi nimel tänada proua raportööri, proua Löövinit ning kogu pädevat komisjoni, nagu te teate, siis komisjoni ettepanek oli viia Euroopa angerja määrus Euroopa aluslepingutega kooskõlla delegeeritud õigusaktidega sealhulgas ja ma tervitan seda raportit, kuna raportis on välja toodud enamus meie poolt ette pandud muudatused. Äh, ma olen äh, aru saanud, et äh, kalanduskomisjon Euroopa komis-, Euroopa Parlamendis väljendas muret selle üle, kas määrus on teinud piisavalt, et kaitsta Euroopa angerevarusid ning ma tänan proua Löövinit, kes siin sõna võttis ma saan aru, et tänaste reegliti, reeglite tõsisem ülevaatamine läheks praegu Euroopa Komisjoni pädevusest kaugemale. tahaksin äh, aga korrata, et komisjon on äh, panustanud sellesse, et Euroopa angerjavarusid taastada, aga meil on vaja selleks ettevalmistusi teha paremal moel. ja sellepärast äh, oleme hiljuti saanud ning praegu analüüsime samuti Eh, hiljutisi Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu eh, hinnangut eh, Euroopa angerjavarude juhtimine liikmesriikides. samuti ootame Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu angerjavarude hinnangut meie vetes aasta, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta lõpuks. seda on väga vaja selleks, et viia sisse uuendused nõukogu määrusesse. kõige selle taustal, kui me saame need äh, teaduslikud arvandmed, äh, annab äh, komisjon enne käesoleva aasta lõppu ülevaate nii parlamendile kui nõukogule Euroopa angerivarude juhtimise plaani jätkusuutlikkuse ülevaate ning selle põhjal mõeldakse ka selle üle, kas muudatus nõukogu määrusesse on vajalik selleks, et angerivarusid taastada. ma tahaksin äh, kõikidele parlamendiliikmetele kinnitada, et komisjon tahaks väga, et Euroopa angerivarud oleksid jätkusuutlikud. suur aitäh, härra president! suur tänu, proua volinik ja nüüd annaksin poliitiliste fraktsioonide nimel sõna kõigepealt äh, kolleeg Kunile Rahvaparteist Äh, suur tänu, härra president, äh, austatud äh, volinik Damanaki, austatud raportöör. tänases debatis räägime me selle üle, et me peaksime Lissaboni lepingu tingimustele pöörama tähelepanu delegeeritud ja rakenduslikud õigusaktid aga äh, tõepoolest äh, on fakt selles, et äh, Euroopa angerjavarud, selle arvukus ei ole üldse mitte heas seisukorras ning seetõttu on tänane keskne teema, kuidas Euroopa angerjavarudega tegelev nõukogu määrus tuhat ükssada kaks tuhat seitse on aidanud kaasa angervarude säilitamisele. tõepoolest, eksistentsiaalne oli see, et aastal kaks tuhat seitse komisjoni ja nõukogu koostöös seati Euroopa angerjale ning kalatoodetele, mis angerjast valmistatud oli, kaubanduskeeld, samas aga me teadsime, et angenevarusid on võimalik tuvastada ka niimoodi, et äh, kui me loeme üle, kuidas äh, klaasangerjade arvukus erinevates veekogudes liidub, liigub. ning tõepoolest, igaüks meist ju teab, et et äh, on väga tugev musta turu osakaal angeri ja kaubitsemises. meil on vaja ennast jätkusuutlikult äh, kehtestada, nii et me Euroopa angerjavarude juurdekasvu äh, piisaval tasemel toetaksime ning meie kalavarude juhtimise plaanid, mis juba mitmetes liikmesriikides on ka rakendatud, me peame neid kontrollima. tõepoolest, klaasangerjad Taanis ja Ühendkuningriigis on vesiviljeluse käigus paljundatud ning äh, meie oluline äh, panus oleks siin äh, angerjavarusid ka looduslikes veekogudes suurendada, nii et meil oleks võimalik ka kalastada. me räägime praegu sellise projekti elukestvusest kakskümmend viis aastat ja nüüd tundub mulle, et me lihtsalt selle pilootprojekti kui lapsevanniveega välja viskame. meil on vaja nende äh, Eh, projektide ülehindamist ja nõukogu määruse oma samuti. suur tänu. suur tänu. ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel eh, härra Nilsson, palun. aitäh, lugupeetud juhataja Euroopa angerja varud on väga halvas olukorras, üle kalad on kõik praktiliselt välja püütud ja nende elutingimused on katastroofilised. ja kulub aastakümneid, enne kui uus põlvkond kasvab. me peame looma õiged tingimused äh, selle kalaliigi varude taastamiseks me peame arvestama teaduslike uurimuste tulemustega, mis puudutavad olemasolevaid äh, varusid ja samuti silmas pidama ka pikema äh, ajaplaane. me ei taha kehtestada täielikku keeldu, see seaks ohtu vabatahtlikud meetmed ükskõik, mida me teeme, siis peame me seda tegema nii tõhusalt kui võimalik, selleks et tagada, et me taastame kalavarud. oma komisjonis esitasime Euroopa Komisjonile nõudmise koostada uus plaan seoses uute teaduslike andmetega ja ma loodan, et see tähendab seda, et Euroopa angerja tulevik on tagatud, samas kõik liikmesriigid peavad panustama paremini, kui nad on siiani teinud, aitäh! suur tänu ja nüüd äh, liberaalide nimel härra Kallakarjal kaks ja pool minutit, palun. suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid kõigepealt sooviksin ma tänada raportööri tehtud töö eest sellel väga olulisel teemal. ei ole mingit kahtlust, et Euroopa angerjavarud on ajalooliselt kehvas seisus. kaks tuhat seitse lisati Euroopa angerjas sitesi teise lisasse ja kaks tuhat üheksa aastal eh, lisati see ka IUCS-i eh, punasesse nimekirja meil on seitse määrust, mis nõuavad, et liikmesriigid rakendaksid ähm, erinevaid majandamiskavasid selleks, et tagada varude taastamine jätkusuutlikule tasandile. mitmed meetmed puudutavad äh, kalapüügi piiramist, äh, kalade liikumise hõlbustamist selleks, et nad piisaksid, et noored äh, kalad pii-, saaksid liikuda siseveekogudesse ja me peame hoiduma keelust või äh, rakendama neid teatud piirkondades. Äh, see aga on olnud äh, väga problemaatiline paljudele kaluritele nendes piirkondades, sest nad ei ole saanud mingisugust kompensatsiooni. angerjavalud Iirimaal on vähenenud kaks tuhat üksteist aasta vahemikus mitmed äh, hüdroelektrijaama, hüdroelektrijaam Shannoni jõel on äh, te-, äh, kaasa toonud paljude kalade huku. positiivne näide selle kohta, kuidas majandamist juhtida, on Iirimaa teises piirkonnas olemas. viiekümnendatest aastatest on nad rakendanud taasasustamisprogrammi sellest ajast saadik, kui nad panid tähele esimest vähenemist minu fraktsioon on soovinud esitada ühe, soovis ehitada, esitada ühe parandusettepaneku, mis lükati tagasi, kus me tahtsime ette näha toetused kaluritele selleks, et mitmekesistada oma tegevus nendes piirkondades, kus äh, angerjapüük keelatakse. ja ükskõik, millisest kalast me siin räägime, siis tahaksin ma volinikule meelde tuletada, et lugupeetud volinik kümnendal juulil ütles, et ta võtab kasutusele vajalikud meetmed selleks, et Põhja-Atlandil eh, olukorda parandada. kus ma ei räägi siin heeringast, ma räägin siin äh, makrellist, stauriidist, samas aga on vahepeal olnud siin pikad suvekuud ja me ei ole volinikult mingit tagasisidet saanud. aitäh! ECR fraktsiooni nimel nüüd härra Krobotšek, palun poolteist minutit. suur tänu. ma tahaksin tänada raportööri, raportöör on väga tasakaalustatud ja raportöör on äh, kõigi osapooltega läbi rääkinud. kui me räägime angerjakaitsest, siis äh, tuleb rõhutada kahte argumenti. kõigepealt raportöör toonitab, seda, et äh, teadusuuringud angervanute taastamiseks ei ole piisavad, nad ei selgita piisavalt, miks on angervanud vähenenud. teiseks on ähm, aruandlus ja, ja info edastamine angerjavarude kohta liikmesriikides äh, puudulik Äh, Eurostati andmetest ei piisa ja seetõttu ei ole ka võimalik õigesti hinnata kvootide andmist liikmesriikidele. ja lõpuks ähm, äh, sageli on tegemist ka ähm, valelike andmetega, aga see puudutab ju kogu kalandust. nüüd äh, pöörduksin komisjoni poole. Läänemere pelaagiliste liikide kvoote on tõstetud, kuid see on viinud Läänemere ökosüsteemi tasakaalust välja. näiteks Tursk on pea, peaaegu kriitilises olukorras ja seetõttu palub, et komisjon läbi vaataks, kuidas edastatakse kalapüügiandmeid. tänan suur tänu. nüüd härra Gustavson äh, kuue fraktsiooni nimel. suur tänu, lugupeetud juhataja, sooviksin tänada Isabel Löviini suurepärase raporti eest äh, äh, angerjate kohta käib palju müüte, algselt ei teatud, kust nad pärit on, keegi ei olnud näinud ühtegi angerjat sündimas ja väiteid oli väga erinevaid. angerja elutsükkel on väga keeruline, angerjas sünnib ja sureb kaugel Euroopa vetest ja tundub, et äh, vangistuses äh, või teistingimustes nende kasvatamine on väga keeruline ükskõik, kas me tahame seda kala kaitsta või süüa, on meil vaja rahvusvahelist koostööd, seepärast on mul väga hea meel selle raporti üle, ta on andnud meile põhjendused rahvusvaheliseks koostööks. kui me aga tõesti tahame midagi ära teha, siis me peame varude taastumiseni püügi keelustama. ei ole mingisugust näitu, et ilma drastiliste meetmeteta on meil võimalik midagi saavutada. küsimus on ainult sellel, millal me need drastilised, aga olulised meetmed rakendame sest ilma selleta eh, lihtsalt meil varsti angerjat ei ole, nii nagu proua raportöör ütles, mida me ütleme tulevastele põlvkondadele, eh, kui eh, angerjas on välja surnud, aitäh! nüüd EFT fraktsiooni nimel härra Pelder, palun lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, see oli sisuliselt tehniline küsimus, aga arutelu muutus ka sisuliseks. me peame aga tuginema faktidele. angerjaid ei aita see, kui kalastamine lõpetatakse. enamus kalanduskomisjonist mõistis seda. angerjatele põhjustavad probleeme mitmed äh, Äh, elektritootmisüksused, mis takistavad nende liikumist jõgedes. niikaua, kui me neid takistusi ei ole kõrvaldanud, ei suuda me midagi ära teha. eelmisel aastal aidati neli tuhat angerjat läbi nende takistuste. Äh, me kasutasime selleks ähm, kalastusfondi vahendeid ja see tõesti oli angerjatele vajalik sel aastal eeldame me, et kakskümmend viis tuhat täiskasvanud angerjat on võimalik äh, sealt läbi aidata, sealt Kasvuse merest. Need algatused äh, äh, nõuavad meie täielikku koostööd. aitäh. härra Hartong, palun, sõltumatute nimel aitäh. me seisame silmitsi suure ohuga. me võime anger- ja kalavarus tõsiselt ohtu saada, loomulikult on vaja neid kaitsta, noori on vaja aidata selleks, et nad pumbajaamadest ja, ja muudest takistustest mööda saaksid. kui kalurid leiavad, otsivad omale täiendavat ähm, rakendust, on võimalik nende oskusi ära kasutada selleks, et angerjavarude parandamist äh, toetada. ma tahaksin küsida, kõigepealt te hävitate äh, kalavarud, kalatööstuse ja seejärel peavad siis need inimesed aitama kalu jõgedes liikuda tahaksin teile siin äh, jutustada ühte Hollandi lasteluuletust, mis on väga kultuurilise spetsiifikaga, aitäh. härra Mato Adrover, palun. suur tänu loomulikult on siin väga paljud väited segamini läinud, põhimõtteliselt on meil ettepanek äh, Äh, viia tegevus kooskõlla Lissaboni lepinguga ja arvestades komisjonile antud pädevusi äh, ja me räägime siin kas rakendus- või ähm, delegeeritud õigusaktidest. ja küsimus on selles, kuidas reguleerida angerjavarusid vastavatele artiklile tuginedes. loomulikult ei äh, ole selle raporti eesmärgiks korda saata midagi muud sisulised küsimused aga on tõstatanud ja ebasobiv analüüs on samuti aset leidnud. ja me oleme selle raportiga läinud kaugemale tavapärasest äh, täiendusprotsessist. see tähendab seda, et parlamendiga ei ole piisavalt varakult konsulteeritud. ma viitan sellele siin sellepärast, et me teeme suuri jõupingutusi selleks, et viia oma seadusandlust kooskõlla Lissaboni lepinguga ja seega neid jõupingutusi ei tohiks tähelepanuta jätta. seda öeldes on selge, et angerja varud on vähenenud üheksakümmend, üheksakümmend viis protsenti, kui me võrdleme seda seitsmekümnendate ja kaheksakümnendate aastate varudega. selge on see, et äh, meil on vaja kaitsemeetmeid ja angerja varud on kriitilises ähm, määras ja meil on varasemad meetmed, kui millega julgustatakse liikmesriike rakendama majandamiskavasid selleks et, et nelikümmend protsenti biomassist äh, oleks võimalik äh, säilitada ja vastavalt CITES-ele tahaksin ma rõhutada seda, et Euroopa Liidus on vaja erikaitset ja ekspordikeeld on üks nendest, mis angerjate puhul kehtib. loomulikult peame me tegutsema praegusel hetkel, aga räägime mitte angerjatest, vaid komitoloogiast, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Roodust! president, liebe Maria Damanaki! austatud president, austatud kolleegid, Euroopa angerjal läheb väga halvasti, tõepoolest väga halvasti, ma tahaksin öelda teile otsekoheselt välja, et nõukogu määrus tuli väga hilja ja ei, teda ei kutsutud ka ellu liikmesriikide poolt nii nagu vaja. liigirikkus aina väheneb ning täna räägime sellest, et õigusaktid tuleb seada korrelatsioon Lissaboni reeglitega Äh, tundub justkui, et tegemist äh, oleks äh, formaalsusega, aga tegelikult ei ole see ainult formaalsus. Lissaboni lepinguga seoses otsustab ka Euroopa Parlament kaasotsustusmenetluse raames, mis saab Euroopa kalavarudest ja me vaatame väga hoolega, mis toimub, ma loodan, et praegused majandamiskavad on jätkusuutlikud ning neid rakendatakse ellu. lühiajaliselt ei ole võimalik nende mõjusid aga hinnata ja seetõttu ma tervitan kõiki neid kompromissettepanekuid, mis meie ees on, mis äh, keelustavad äh, püügi. Äh, aga samas ärgem sulgegem silmi reaalse olukorra ees ning kui see vaja on, siis on meil vaja kriitilisi meetmeid võtta karmimalt ka edaspidi. järgnevalt annaksin üheks minutiks sõna härra Stevensonile härra president, me oleme näinud seda et, et üheksakümmend protsenti on Euroopa angerjavarud äh, vähenenud. ei ole muidugi üllatav see üldse, sellepärast et äh, kõigis oma elutsükli faasides neid äh, tapetakse. klaasangerjaid hind on kilo kohta sama palju kui kulla hind, tegemist on täieliku deli-, delikatessiga ning täiskasvanud äh, Äh, angerjad ei pääse enam äh, magevettesse, sellepärast et erinevad alternatiivsed äh, kütus, energiaallikate loomise võimalused on takistanud nende tagasipöördumist nii jõgedesse kui Saragossa merre. ja seetõttu olen ma tervitamas seda, mida ütles proua volinik täna õhtul, et võetakse karme meetmeid selleks, et kaitsta Euroopa angerjavarusid ning ma tunnustan ka Isabella Lövini suurepärast raportit, mis saavut-, kannab samasugust eesmärki, suur tänu! suur tänu, järgnevalt annan härra Kadekile kaheks minutiks sõna. suur tänu, volinik, president ehm, angerjavalud on kahekümnenda sajandi jooksul, kahekümne esimese sajandi jooksul vähenenud järjest kliimamuutused, maaparandus, reostus, kõik äh, on mõjutanud angerjavarude olukorda. Nende tegurite nimekiri on liiga pikk. seetõttu me peame olema väga tähelepanelikud, et äh, päästa angerjavarud, säästa neid, aga peab olema mm, praktilised, ei tohi angerjapüüdjaid kalamehi süüdistada me peame leidma adekvaatsed, kohased meetmed angerjavarude taastamiseks. mitmekesine kalastus peab olema samuti taastatud ja, ja seda tuleb äh, nõuda raportist. raportöör on ära unustanud kalandussektori rolli kalavarude taastamisel, seetõttu äh, tuleb vastavaid jõupingutusi teha, vajadusel ka ohvreid tuua selleks, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks äh, Ehm, angerjavarud taastuksid. võrreldes ehm, aastate taguse ajaga on äh, tegelikult ju angerjapüük vähenenud kuuekümne viie protsendi võrra, seega on tehtud jõupingutusi, ei tohi valvsust kaotada ja Euroopa Liit äh, peaks selle peale mõtlema, kui hakatakse järgmiste angerjavarude haldamiskava koostama äh, ja ähm, arvan, et ainult äh, Lissaboni lepingut aluseks võttes ei, ei suuda seda teha, tuleb ka vastavaid määrusi muuta. suur tänu, järgmiseks proua Toomas. suur tänu. kõigepealt tahan tänada raportööri ja ma jagan tema mure angerjavarude pärast ähm, ja vajalike kaitsemeetmete pärast praegused Euroopa teadusandmed ei vasta aga teadusekspertide teadmistele kohtadel e, ja kogemusele teatud regioonides. meil on vaja põhjalikke andmeid angervarude kohta ja kuna enamus liikmesriike hilinevad andmete edastamisega, siis on vaja näha ette sanktsioonid vajaduse korral, et Äh, liikmesriigid tõesti asjakohast koostööd teeksid. vastasel korral peavad ametnike teadmatuse tõttu või, või laiskuse tõttu ka äh, kalamehed lõivu maksma. allkirjad laste eh, suremust on eh, siiani reguleeritud ainult kalapüügipiirangutega, siiani kui me teame, et ka vee kvaliteet on angerjavarude elulisuse eh, seisukohast väga tähtis. tuleb arvestada kaasaegset ajakohaseid andmeid, läheneda angerjavarude taastamisele tervikliku plaani alusel, mis aitaks siis angerjavarude olukorra stabiilseks muuta. tänan suur aitäh, härra Nikolson, palun. tänan, president minu, äh, minu äh, valimisringkonnas on äh, kõige jätkusuutlikum angerjapüük üldse Euroopas. kolmsada perekonda, kalamehed sõltuvad angerjapüügist, aga need on igati huvitatud ka angerjavarude säilitamisest alates tuhande üheksasaja kaheksakümne neljandast aastast on nende kooperatiiv äh, üle viie miljoni naela äh, klaasangerjas äh, varude säilitamisse investeerinud ja nad on lausa uhked oma tööle ma täiesti toetan eh, neid meetmeid, mis on välja pakutud siin angervarude taastamiseks, kuid Põhja-Iirimaa ei ole probleemne piirkond, vaid osa lahendusest ja ma loodan, et komisjon arvestab seda ja mingeid keelde ei tohiks sisse viia enne, kui on põhjalik teadusanalüüs läbi viidud ma olen alati toetanud komisjoni valmidust eh, nõuda aruandlust liikmesriikidelt ehm, me peame nõudma liikmesriikidelt, et nad täidaksid oma aruandlust, kohustust, et siis saaks ka õigeid hinnanguid anda angerjavarudele. suur aitäh, härra Van Nistelrooy, palun. volinik, president tundub, et tegevust on justkui formaalsusega, kui institutsioonid arene-, arutavad siin, kuidas Lissaboni lepingut ähm, täita, aga ähm, tänane arutelu on teistsugune. kui te näete, kui mm, dramaatiline on olnud angerjavalude vähenemine, siis, siis saab selgeks, et äh, midagi tuleb kiirelt midagi ette võtta Klaus Angerjate eksport on ähm, kasvanud ja tundub, et kokkuleppeid ei täideta. Euroopa Parlament äh, peab jälgima olukorda, kui vaja, tuleb sekkuda väga palju on muidugi ära tehtud äh, ka Hollandis. Hollandis on äh, angerjavarude haldamiskava, majandamiskava ja pa-, palju on ära tehtud Euroopa Kalandusfondi abiga, aga ka erasektori abiga. praegu tundub, et on vaja rohkem ära teha selleks, et midagi muutuks. sel sügisel tahaksime me ehm, näha uut hinnangut angervarude olukorrale. suur tänu! Anderson asszony következik. Edasi vaba mikrofon ja sõna saab. proua Anderson, minu valimisringkonnas on tegemist kõige suurema kalapüügipiirkonnaga eh, Euroopas üle kolmesaja Lokni perekonna ja kodumajapidamise sõltub angerjas püügist saadud äh, sissetulekutest ning tegemist on kõige jätkusuutlikuma angerja püügipiirkonnaga Euroopas, äh, kus kõik osalised tunnustavad seda, et jätkusuutlikud äh, kalapüügipraktikad on olulised varude säilimiseks. neli miljonit eurot on investeeritud selleks, et klaasangerjat taastoota ning äh, aru on saadud selleks, et et Euroopa kalavarusid tuleb toetada. juhtivad eksperdid äh, uurivad praegu, kuidas angerja populatsioone kõige paremini teadlikult määrata ning äh, üksikisikutele ja ettevõtetele ei tohiks ette kirjutada mitte midagi äh, enne, kui teaduslikud andmed tankerivarade hindamiseks on olemas. suur tänu ja nüüd ma annaksin sõna härra Ferreirale. suur tänu, härra president kalade majandamiskavad on praegu suurte raskuste eest ankerivarude osas äh, on äh, puudu teaduslikest andmetest äh, ning probleeme süvendab veelgi, et teatud liikmesriikides on puudujäägid kalavarude kaitsmisel. näiteks Portugalis on avalik uurimisinstitutsioon ja kalade varude kaitseinstitutsioon täiesti halvatud Äh, kuidas äh, saaksime me siin võtta vastu uusi määrustikke ja samas, kui meil ei ole aga rahalisi vahendeid selleks, et tagada, et neid reegleid ka rakendataks? Mm, kõiki neid aspekte on vaja arvesse võtta, ainult kalamehed ei saa olla need, kes peaksid kandma kulusid äh, kalavarude taastumise eest. ebaseaduslik kalapüük, mida julgustab praegune ebavõrdne Äh, olukord äh, Euroopa mm, kalanduses, äh, see läheb meile kõigile väga palju maksma ning noorkaladel on seetõttu väga suured raskused ka enda taastootmisega. ja sellega me peaksime tegelema eriti, kui me räägime kaitsmismeetmetest praegusel hetkel. suur tänu! ja sõnasoovijaid praegu rohkem ei ole avatud mikrofoni voorus ütleb härra president eh, ning annaksin siis sõna volinik Tamanakile, palun. suur tänu, härra president, ma tahaksin korrata veelgi üle, et eh, Euroopa Komisjoni ettepaneku eesmärk on Lissaboni reeglitega Euroopa Liidu õigusandlust eh, kohakuti viia. meie püüame teha seda, et praegune leping või määrus peaks olema viidud vastavusse Lissaboni lepingu eh, tingimustega. aga ma saan aru, et eh, väga palju on eh, mureküsimust ankerivarude osas. Euroopa Parlamendil on võimalik praegu oma murepunkte väljendada ning ma tahaksin rõhutada, et komisjon võtab teie küsimused ja märkused ka arvesse, mida me oleme püüdnud siiamaani teha me oleme palunud oma teadlastel anda kalavarude majandamiskavadele hinnangut äh, liikmesriigiti ning liikmesriikide aruandlussüsteemid üle vaadata ja me ootame neid hinnanguid meie teadlaste poolt, analüüsime need tulemused läbi ning ma saan teile jällegi lubada, et aasta lõpuks tuleb parlamendi ja nõukogu ette äh, komisjon vastava aruandega ning äh, me anname seal ülevaate, mida me oleme siiani teinud ning mida on vaja teha selleks, et ankervarude äh, olukorda äh, toetada. suur tänu, mm, proua volinik. ja nüüd ma annan sõna meie raportöörile proua Löövinile, palun. suur tänu, härra president ning suur aitäh kõikidele kolleegidele selles debatis osalemise eest ning suur aitäh kõikidele, kes on seda raportit toetanud. ma tänan kolleege, kes mainisid ka kõiki teisi aspekte, mis äh, angerjavarusid äh, ohustavad, äh, keegi üldse ei kahtlegi, et neid aspekte on mitmeid, aga ma tahaksin sellegipoolest Iirimaa äh, esindajatele tuleta meelde, et jätkusuutlik ja angerjavarud on kaks sõna, mis kokku ei lähe. meil on angerjavarud Euroopa Liidus ühtsed ning olgugi, et teatud äh, kalamehed äh, näevad, et nende varud on jätkusuutlikud, siis kui meil on üheksakümmend üheksa protsenti varude vähenemist ja meil ei ole tegelikult praegu mingisugust seiret, Hmm, taastootmise tingimuste üle, siis väga raske on seda kalaliiki äh, jätkusuutlikuks tänasel päeval äh, nimetada. me palume ka volinikult taastootmismeetmete äh, ülevaatamist ja hinnangut, mis on midagi uut. Need küsimused põhjustavad väga palju muret, sellepärast et ei ole selge, kas need praegu on piisavad selleks, et taas toota me räägime siin äh, klaasangerjate äh, transporti, suremust, äh, sealhulgas transpordil ning me ei tea, kas Sasrakasso merre pääsevad angerjad selleks, et paljuneda, selle asemel, et neid lihtsalt tee peal kinni püütaks. vahel on väga raske olla sisukindel ka iseenda fraktsiooni ähm, sees, sellepärast et Balti kalavarude strateegia puhul Rahvapartei äh, tegi väga olulisi muudatusi raporti lissaboniseerimisprotsessis, et tundub, et vahel on teie lähenemine ka hüplik. tahaksin tänada proua volinikku äh, selle eest, et te saate aru, et olukord on karm ning on vaja võtta äh, angerja varude taastamise plaani uusi elemente. tahaksin rõhutada ka kõikidele nendele, kes tahavad äh, täna äh, klaasangerjate illegaalset eksporti äh, peatada, mina tahan seda ka, aga samas me ei ole väga mm, jätkusuutlikult tegutsevad Euroopa Liidus, kui me ühest küljest tunnustame, et tegemist on akuutselt ohustatud liigiga ja ei tohiks eksportida seda üldse, aga teisest küljest teeme äh, ei tee me midagi ära Euroopa Liidu sees kaubanduse takistamiseks. ajal, kui Euroopa Liit praegu mõtleb võtta kaubandussanktsioone teiste liikme, liikmed, riikide vastu, kes ei tegele jätkusuutliku kalapüügiga, me peaksime iseenda liikmesriikide suhtes samuti midagi ära tegema. suur tänu! suur tänu ja sellega on meie ühine arutelu lõppenud, hääletamine toimub homme äh, kell kaksteist. ja järgmine päevakorrapunkt on äh, proua Karat-.